lugupeetud daamid ja härrad, täna öösel äh, suri äh, meie kauaaegne kolleeg Winfried Martens. ta sündis üheksateistkümnendal aprillil tuhat üheksasaja kolmekümne kuuendal aastal ja oli Euroopa Rahvapartei esimees. kolleeg Martens oli pikk äh, poliitiline karjäär kodumaal Belgias, aga ka Euroopa tasandil. pikk oli tema karjäär ka Euroopa Parlamendis härra kolleeg Martens oli aastat tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa kuni tuhat üheksasada üheksakümmend kaks Belgia kuningriigi peaminister. härra Martens oli tuhande üheksasaja üheksakümne neljandast kuni tuhande üheksasaja üheksakümne üheksanda aastani Euroopa Parlamendi Rahvapartei fraktsiooni esimees. härra Martens oli sügavalt veendunud eurooplane. kogu oma poliitilise elu äh, Äh, andis ta Euroopa ühindamise nimel. Beneluxi asutamine, asutam-, Euroopa ühenduse asutamise protsessi osana oli panus Euroopa integratsiooni ja seda on raske üle hinnata. härra Martens oli sügavalt veendunud katoliiklane ja lähtudes katoliiklikust sotsiaalõpetusest toimis ta kristlaste poliitilises liikumises Euroopa nimel. Äh, Martens mõistis, et Euroopa riikide panus sõjajärgses Euroopas saab seisneda ainult kontinendi lõhestatuse ületamises, piiriüleses koostöös sest tema edastatav sõnum oli alati, et Euroopa on ühiselt üheskoos tugevam. ta oli salliv, tal oli sügav äh, tahe lähtuda demokraatlikest põhimõtetest ja ta oli kindel, et kui sellest lähtuksid kõik, siis on Euroopa õigel teel Matensi näol oli tegemist juhtiva kristliku poliitikuga, tema näol kaotas Belgia oma suurepärase peaministri, Euroopa, silmapaistva eurooplase, mälestagem teda minutilise leinaseisakuga. Sie haben sich zu Ehren von Wilfried Martens von Ihren Plätzen erhoben. Te tõusite oma kohtadelt Martensi mälestuseks, ma tänan teid. lugupeetud kolleegid. minu jaoks on väga suur rõõm ja au, mu daamid ja härrad teatada teile, et esimeeste konverents